tere õhtust, Euroopa, tere tulemast Eurovisiooni debatile. vähem kui näda-, rohkem kui nädala pärast äh, toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, nii et täna esitame suured küsimused inimestele, kes tahavad juhtida Euroopa Komisjoni järgmised viis aastat. oleme otseülekandes Euroopa Parlamendist Brüsselis, kus tutvustavad ennast kuus kandidaati, kes soovivad saada Euroopa Komisjoni presidendiks ja kes ennast siis tutvustavad, me oleme otseülekandes kogu Euroopas, Eurovisiooni liikmesriikides, aga samamoodi vaadatakse meid üle terve maailma online'is, te olete kõik väga-väga turdnud. mina olen äh, Emilia Tranigien, äh, French äh, tele-, eh, French TV-st, eh, ma olen Markus Price'ist, ARD Saksa ja mina, Anna-Stina Heikila, kes tööt-, eh, töötan korrespondendina Soome televisioonis jaoks Pariisis, aga küsimus pole mi-, nii palju meist kui kandidaatides, niisiis tervitagem Nico Cued, Hispaanias toim-, sündinud Belgia ametiühingu tegelast Euroopa vasakpoolsete juhtkandidaati. Saksamaalt Ska Keller Euroopa Roheliste parteist, see on tema, see on tema teine Euroopa Euro,, äh, Eurovisiooni debatt. Tšehhi Vabariigist Jan Zaradil, Euroopa Parlamendi liige, konservatiivide ja reformistide liidu liige. Taanist ametis olev konkurentsivõime volinik Margarete Vestager äh, ALDE äh, nimel, Saksamaalt Manfred Weber, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juht Euroopa Parlamendis, nende juhtkandidaat ja lõpuks Hollandist Franz Timmermans, Euroopa Komisjoni esimene asepresident Euroopa Sotsialistide äh, partei kandidaat. aga see debatt ei toimu ilma teieta terves Euroopas ja see on see koht, kus töötab Anna-Stiina, mina olen teie sotsiaalmeedia juht, nii et teie olete hädavajalik osa selles debatis, kogu debatis äh, jälgin mina miljoneid eurooplasi, kes jälgivad meid online'is, kes esitavad küsimusi, reageerivad ja suhtlevad meiega digitaalses maailmas. Öelge, eh, mida teie arvate, kasutades hashtag'i Tell Europe ja tehke nii, et teie hääl oleks kuulda. loomulikult on igal debatil oma reeglid ja si-, nii on ka siin. see debatt kestab üheksakümmend minutit, igal kandidaadil on üks minut iga küsimuse vastamiseks. debati jooksul on neil igalühel kaks võimalust esitada äh, vastulause teistele kandidaatidele ja me tõesti kutsume teid kõiki üles kasutama seda vastuväitekaarti, sest siis on meil laval ka elav debatt. igal osavõtjal on võimalus ka teha ava- ja lõpusõnavõtt, äh, äh, sõnavõtud tulevad, määrati loosiga, nii et Niko Kiu, sõna on teil. tere õhtust, minu nimi on Niko Kue. ma olen Euroopa vasakpoolsete partei kandidaat. ma sündisin Asturias äh, Hispaania põhjaosas, kus minu isa oli kaevur, kust ta oli sunnitud lahkuma, sest ta oli Franco režiimi vastane. me, meid võeti Belgias vastu äh, väga solidaarsete belglaste poolt, me ehitasime siia kodu, eh, õppisime, tegime tööd ning just tavainimesed olid need, kes panid mind Euroopat armastama, kes andsid mulle võimaluse, oskuse olla teistega solidaarne. just selline solidaarne Euroopa eh, oli see, Eh, mida ma kaitsesin ametiühingu tegelasena ning just see Euroopa, mida ma soovin ka tulevikus eh, kaitsta, kuid kahjuks eh, on see ka Euroopa, kus toimuvad maksupettused, pangapettused ning Euroopa, mis ei soovi solidaarsust üles näidata, ma sooviks solidaarset Euroopat. suur aitäh, Niku Ska Keller! tere õhtust kõigile! tänased äh, arutelud, tänased valimised on väga olulised, sest eurooplased vaatavad meie poole ja otsivad lahendusi. Nad teavad, et väga palju läheb valesti, kliimakriis, äh, kärpepoliitika ning äh, rünnakud demokraatia ning vabaduse vastu. Euroopal on raskusi oma lubadustele toetuda. täna tahaksin ma kaitsta teistsugust Euroopat, sellist Euroopat, mis kaitseb meie planeeti, seda ainukest planeedi, mis meil on. sotsiaalset Euroopat, kus kõigil on väärikas kodu ja väärikas palk. meie rohelistena võitleme Euroopa Liidu eest, kus suurettevõtted maksavad õiglaseid makse, kus naisi koheldakse võrdselt, kus austatakse vähemusi, kus kus austatakse inimõigusi. ma tean, et sellist Euroopat on võimalik üles ehitada, kui me tegutseme kõik koos ja kui me tegutseme julgelt. suur aitäh, Ska Keller, järgmisena saab sõna eh, Jan Zahredil. tere õhtust kõigile, mina usun, et eh, me ei saa üksinda vastu astuda kahekümne esimese sajandi probleemidele me ilma tugevama Euroopa Liiduta Äh, sellega seoses mina teeks sellist äh, Euroopa Liitu, mis oleks paindlik, äh, mis oleks väärikas, ma sooviks, et Euroopa Komisjon austaks kõigi liikmesriike, sõltumata sellest, kas nad on suured või väikesed või sellest, kas nad on lä-, läänest või idast. ma sooviksin, et Euroopa Komisjon austaks liikmesriikide valitsusi, mis teeks nendega koostööd, mis ei võitleks nendega, ei peaks neile loenguid, ei õpetaks neid, ehk siis mul oleks vaja selline mulle meeldiks selline Euroopa Liit, mis teeks vähem, kuid paremini ning mis suudaks leida parema tasakaalu liikmesriigi ja Euroopa Liidu tasandil. see on see muudatus, mille nimel mina olen võimeline tegutsema. suur tänu, Jan Zahradil, järgmisena saab sõna eh, Margaret Vestaja mina olen Margaret Vesteja, ma olen pärit Taanist, meil on kolm tütart peres, ma olin minister, ma olin poliitiline juht ning täna ma teen teie nimel tööd. olen konkurentsivolinik, teen kõik selleks, et ettevõtted käituks reegli kohaselt, teil tarbijana peaks olema õiged, õiglased hinnad, hea kvaliteet ning valikuvabadus. minu jaoks on oluline, et teil oleks võimalik elada sellist elu, nagu te soovite teie kodudes. et te tunnete näete, et te olete kaasatud, et teil on tõsine võimalus edu saavutada. Euroopa on praegu maailmas elamiseks parim koht, eelkõige naiste jaoks. me oleme nii palju saavutanud see ei tähenda, et kõik on hästi, meil on veel väga palju ära teha, peame võitlema kliimamuutuste vastu, peame tegelema tehnoloogia küsitama, peame üles ehitama ühiskonnad, kus valitseb õigusriik, kus on võimalik äh, vastu pidada igapäevases elus, selleks ma olen siin. suur aitäh, Margareeta Vestaja ning järgmisena saab sõna Manfred Weber kõigepealt ma tahaksin teid tänada. mul on viimastel kuudel ja nädalatel olnud võimalik kampaania käigus Euroopat mööda ringi käia, kohtuda paljude eurooplastega ning näen, et meil on samad mured, meil on samad hirmud ning samad lootused tuleviku osas. ning mina äh, sooviks äh, äh, selgitada, kuidas ma tahaks Euroopa Komisjonis tegutseda, ma tahaks, et Euroopa läheneks kodanikele, ma sooviks, et Euroopa hooliks kodanike probleemidest, et see oleks rahvakomisjon, selle nimel tahan ma tegutseda. ning äh, seda arvesse võttes ütleksin, et Jean-Claude Juncker, praegune komisjoni president, nimetas enda komisjoni viimase võimaluse komisjoniks ning ma arvan, et ta tegi väga head tööd, ma tahaks nimetada järgmist komisjoni mitte viimase võimaluse komisjoniks, vaid tahan teda kutsuda äh, uue alguse komisjoniks, uue ajastu komisjoniks, mis oleks avatus, optimism ning näitaks ähm, maailmale, et eurooplastena suudame väga palju saavutada, suur aitäh, Manfred Weber! ning lõpetuseks saab sõna Franz Timmermann, tere õhtust, aitäh! teate, et teie, Euroopa tulevik on teie kätes, järgmisel nädalal otsustate, milline on Euroopa saatus järgmise viie aasta jooksul, on neid, kes ütlevad, et Euroopa, Euroopa kodanikud ähm, äh, toimivad kõige paremini siis, kui Euroopa Liit hävitatakse, mina seda ei usu. Need on ka, kes ütlevad, äh, Euroopa Liit äh, peab säilitama sellisena, nagu ta on, ka mina seda ei usu, mina arvan, et peame tugevdama Euroopat ning selleks on vaja seda põhjalikult reformida. on viimane viimane aeg, et suurettevõtted hakkaks lõpuks ometi makse maksma, lõpuks ometi peame sisse viima miinimumpalga kõigis liikmesriikides, on viimane aeg selleks, et oleks võrdne palk meestele ja naistele ning lõpuks peab olema eh, lõpp naistevastasele vägivallale Euroopas, me peame eh, sisse suruma õigusriigi kõigis liikmesriikides, et kõik käituks reeglite järgi ning lõpuks eh, kliimakriis peab olema esimesel kohal meie järgmise komisjoni tegevuskavas, see on minu tänane ettepanek teile, suur aitäh, Franz Timm! Timmermans, suur aitäh teile kõigile sissejuhatuse eest ning vaatame nüüd, mida räägib meile Anna-Stiina, kes jälgib seda, mis toimub sotsiaalmeedias. võib-olla eh, on juba mingisuguseid säutse jõudnud sinuni yes,? jah, Emily, tere tulemast sotsiaalmeediasse nagu te näete, me oleme siin ja jälgime kõiki teie märkusi ja küsimusi oma meeskonnaga. jah, vestlus on juba alanud, see on olnud väga aktiivne, küsimused tulevad ja tulid juba enne, kui arutelu käivitus. ja hashtag tell Europe eh, juba on käivitunud Belgias ja Saksamaal, on mõned teemad, mis on väga populaarsed et te saaksite aimu, mis need on, ütlen teile Brexit, kliimamuutused, digitaalne eraelu puutumatus ja ränne. ja Sea-Watch on juba meile tweetinud, et nad päästsid kuuskümmend viis inimest Vahemerelt täna. nii et see on väga aktuaalne teema. nii et andke teada, kommenteerige, küsige, kasutage hashtag'i Tell Europe. ja tuleme nüüd tagasi lavale ja käivitagem mõttevahetus. suur tänu, Anastina, selle esimese pilguheidu eest sotsiaalmeediasse ja me alustame rändest. see on teema, millele kõige rohkem viitasid eurooplased, kui küsiti nende murede järele aga Euroopal ei ole õnnestunud leida ühist poliitilist lahendust sellele probleemile. ümberasustamise ettepanekul on vastuseisu, isegi kui tegemist on paari tosina sisserännuga, kes tulevad sellise laeva nagu Aquarius pardalt, siis valitsused hakkavad vaidlema, kes nad peaks vastu võtma. nii et meie küsimus teile. arvestades, kui suur pinged on rände teemal, teie voli, komisjoni presidendina, kas te loobuksite ühise lahenduse otsimisest ja kui te ei loobu sellest, siis kuidas lahendada probleem oh,? jah, ma pean ütlema, et ma ei teeks sedasama viga, mida tegi praegune komisjon. nimelt kehtestas kohustuslikud kvoodid, mis paraku ei toiminud. ja paraku ainult süvenesid vastuolud Euroopa ida ja lääne osa vahel. meil on vaja leida lahendusi, me peame samas valitsuste suveräänseid õigusi austama, parlamentide suveräänseid õigusi austama. Neil on õigus otsustada, kas anda varjupaika staatus või mitte, alaliselt või ajutiselt. meil on vaja võidelda inimkaubanduse vastu ja meil on vaja vastuvõtukeskused delegeerida väljaspoole Euroopa Liitu, sest vastasel korral me ei lahenda probleemi inimkaubandusega. meil on vaja tagasivõtulepingud sõlmida teiste riikidega ja teha tihedat koostööd nendega ja meil on ennekõike vaja stabiliseerida olukord Aafrikas. aitäh, härra Zahradil, Manfred Weber, palun, mida teie teeksite? ainus võimalus on üle-euroopaline lahendus, selles ei ole kahtlust. on kaks sammast Rahvapartei silmis. kõigepealt Riigikontroll selle üle, kes saabub Euroopasse, meil on tagasi vaja saada kontroll olukorra üle. selleks on meil Frontex, kes kontrollib piire ja teine element, mm, ja me näeme seda, mis toimus Lampeduusal meil on humanitaarvastutus kanda, me peame hoolima, nii et ümberasustamise plaanid, Marshalli plaan Aafrikale on vajalik ja meil on vaja need teemad seada esikohale, kontroll piiride üle ja humanitaarvastutus. Angela Merkel, Saksamaa kantsler, näitas, kuidas kanda vastutust ja koos Jean-Claude Junckeriga näitas ta, et on võimalik ka sõlmida leping Türgiga, et kontroll jälle haarata. aitäh, Manfred Weber. kas teie loobuksite jõupingutusest, härra ma tahaks meenutada, et äh, migratsioon on eelkõige suur inimlik draama. ka mina olen illegaalse immigrandi poeg, sest minu isa jõudis igasuguste paberditeta Belgiasse ning äh, praegu selleks on juba kolmkümmend tuhat inimest hukkunud Vahemerel, viiskümmend inimest hukkus eilegi. arvan, et Euroopa peab olema vastutustundlik, see on oluline ning kõik äh, sellised poliitika äh, meetodid, äh, mis meid destabiliseerivad, tuleb üle vaadata. Euroopa vasakpoolsed leiavad, et immigratsioon on võimalus, sellest olen ka mina näide, see on võimalus kõigi nende inimeste jaoks, kellel oma kodudes pole võimalik areneda meie jaoks ei ole küsimus Euroopasse sissetungimises, null koma viis protsenti Euroopa elanikkonnast on immigrandid. Nad võivad noorendada Euroopat, seega meie jaoks, minu jaoks, kes ma olen immigrandi poeg, leian, et härra Weberi sõnavõtt äh, kui lõpplahendus immigratsiooni kohta väga skandaalne olevat. ning äh, järgmisena saab sõna Margaret Vestager well,? Think... ma arvan, et oluline on tagada pikaajaliselt stabiilne lahendus. samas pakiline on olukord Vahemerel, vastasel korral me ei leia lahendust, ränne jääb, sest muutuvad majandustingimused, on kliimamuutused, aga kõige olulisem on järgmine jah, Euroopa peab olema avatud pagulastele, ka kaitsma neid inimesi, kes vajavad kaitset ja samas on vaja hallata rännet ja muuta see õiguspäraseks. ei saa, et inimesed tulevad ja lähevad, ilma et me teaksime. ja meil selleks ongi vaja ühiseid lahendusi, ühist varjupaigasüsteemi ja solidaarsust. me võime arutada, kuidas see teoks teha, aga seda tuleb teha üheskoos, sest vastasel korral meil ei ole edu. aitäh! me kuulsime sellest, mida peaks tegema. härra Franz Timmermans, teie olete komisjoni esimene asepresident. Mm, jah, mida saaks teha paremini, kui teie oleksite Euroopa Komisjoni president? jah, iga kord, kui inimene hukkub Vahemerel, siis kaotab ka Euroopa, me kaotame oma väärtused, kui me probleemi ei lahenda. kui inimesed on laevade pardal Vahemerel, siis tuleb nende eest hoolt kanda ja ei saa trahvida kalureid ja teisi, kes päästavad elusid, nagu Itaalia valitsus praegu üritab teha. ja on vaja ära hoida, et inimesed üldse teele asuksid ja selleks on meil vaja kokkuleppeid ja seda plaani Aafrika jaoks. meie saatus sõltub Aafrika, on seotud Aafrika saatusest. jah, kokkulepped kolmandate riikidega, ei, sellest ei ole üksi abi, meil on vaja solidaarsust Euroopas, solidaarsus ei ole lihtsalt see, mis teile meeldib, mõnikord ka hõlmab see seda, mis teile ei meeldi. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ei näita üles solidaarsust jätkuvalt ja piirid niimoodi naasevad Euroopasse ja see ei ole ühegi Euroopa kodaniku huvides, meil on vaja see ära hoida ja meil on vaja solidaarsust. suur tänu, Franz Timmermans. Ska Keller mida teie teeksite komisjoni presidendina? meie oleme Euroopa solidaarsuse eest, selgelt on vaja jagada vastutust. on vaja ka toetada neid kogukondi, kes teevad nii palju ära ja võtavad vastu inimesi, kes on hädaolukorras, paljud linnad, paljud algatused on aset leidnud, see ei ole vastuvõetav, mis praegu toimub Vahemerel, inimesed hukkuvad. ja, ja otsingu ja päästekeskustele nad helistavad, keegi ei vasta. Liibüas on käimas kodusõda, abi ei ole ja nüüd on relvastatud isikutele, kes ennast rannavalveks peavad, ohjad. ei tohi lubada samas, et keegi hukkuks Vahemerel. suur tänu, Ska Keller aitäh esimese äh, vastuste vooru ees. meie teine teema on noorte tööpuudus. kui te vaatate üksikasju, siis te näete, et on tohutu erinevus Põhja- ja Idariikide ja näiteks äh, riikide vahel nagu Kreeka, Portugal, Itaalia, isegi Prantsusmaa, noorte tööpuudus näiteks Kreekas on praegu kolmkümmend üheksa protsenti. aga kuidas seda selgitada, kas kasinusmeetmed on liiga äh, su-, liiga äh, rohked, nii nagu äh, Portugalis või Kreekas, või ei ole piisavalt reforme, nagu Prantsusmaa ja Itaalias, meie küsimus kandidaatidele on, kuidas püüaksite teie tuua rohkem kui kolm koma kolm miljonit noort eurooplast tagasi tööle? härra Zaratil, teil on sõna. kõigepealt me peame väga selgelt ütlema, et Euroopa Komisjon ei ole see, kes töökohti loob, ettevõtted loovad töökohti Euroopa Komisjon saab luua ärisõbralikku keskkonda hea seadusandlusega, sellega, et ta finantseerib häid programme oma eelarvest. mõned programmid on juba välja töötatud, meil on näiteks Digitaalne Euroopa, mida finantseerib vist kümme miljardit eurot, meil on ka hori-, äh, Horizon, äh, Horizon Europe, mis toetab teadusuuringuid ja arendust sedagi finantseeritakse Euroopa eelarvest ja ka InvestEU, kus tuuakse kokku era- ja riigiressursid, millega infrastruktuuri saab äh, investeerida. meil on vaja täpselt kohandatud lahendusi iga riigi jaoks, sest meie majandused on väga erinevad meie majanduse struktuurid on väga erinevad ja kui te vaatate Euroopat, siis te näete, et mõnedes riikides on tööpuudus väga madal. minu riigis on see madalam kui kolm protsenti, ehk siis täpsed lahendused ning uute programmide ja ning äh, hea seadusandluse soodustamine. aitäh, härra Jan Zahradil, Manfred Weber, Saksamaa kes alati nõuab äh, kasinusmeetmeid, kolme protsendi kriteeriumit, kas see puudutab ka ähm, noorte puudus, tööpuudust ja kas teil on mingeid ettepanekuid? Saksamaa, sakslased, hollandlased, soomlased teevad, neil läheb päris hästi ja neil saab olla head tulevik, kui õnnestub luua töökohti ja kasvu noore põlvkonna jaoks. me saame neid väljakutseid lahendada vaid koos, me peame tooma solidaarsuse ja vastutuse kokku üks, ma hiljuti olin Portugalis Portos, kohtusin õpilastega ja nad ütlesid, et kõigepealt nad ei küsinud kõigepealt miinimumpalkade kohta noor põlvkond küsib äh, töökohti hä, hästi makstud töökohti, häid palku, et oma pere jalgadele saada. seepärast meil on vaja head majanduspoliitikat, sellepärast et neid töökohti luua. meil on infrastruktuur, teadusuuringud, avatud kaubandus, see on meie kõigi jaoks võimalus äh, praktiseerida tugevat ühisturgu ja seda teha ka tuleviku jaoks, ehk sotsialism on see, mis töökohti loob aitäh, ähm, Marfet Weber. meil on kaks kaardi, millega te võite teistele kandidaatidele vastulauseid esitada. Niko Küü peale Marfet Weber, hea majanduspoliitiline lahendus selleks, et tööpuudust äh, Euroopas vähendada ma ei usu seda, sest äh, äh, Rahvapartei juba ammu on võimul, kuid õnnetuseks äh, pole nende poliitika mingisugust tulemust toonud, nad teevad ilusaid kõnesid valimiskampaania ajal, aga hiljem kärbivad ikka edasi ning kaotavad töökohti, madaldavad palku, need palgad on praegu isegi miinimumpalgast madalamad, samuti tõstetakse pidevalt pensioniiga, see tähendab, et kuuekümne viie aastased peavad tööl käima, noored on aga kodus töötutena. kui soovime töökohtade kvaliteeti parandada, parandada, siis äh, on vaja selgelt äh, alalised lepingud äh, sõlmida ning neid ajutisi lepinguid mitte enam kasutada, me peame looma Euroopa miinimumpalga, mis oleks üle vaesuspiiri, sest kui inimesed teevad tööd ja on ikka vaesed, siis see ei, ei ole aktsepteeritav, meil on vaja, et meie kõigi eesmärgiks oleks alaliste lepingutega töötavad noored. aitäh, Niko Kue, Margareete Vestager kas see on nagu see üldine ärikeskkond, kus me saame midagi muuta, aga me ei saa tegelikult vastust anda miljonitele noortele inimestele, kes tööd tahavad? ma arvan, et me saame teha mõlemat. Euroopa riigid on tulnud kokku selleks, et igaks riigiks, igas riigis pakutakse haridust, väljaõpet või konkreetset töökohta. sest ilma töökohtadeta tegelikult teeme lahti olema ukse olematule tulevikule, meil on vaja, õige on see, et meil on vaja tugevat majandust, meil on vaja, äh, äh, et ettevõtetel oleks võimalus äri ajada, me oleme loonud kaksteist miljonit äh, töökohta viimase viie aasta jooksul, aga paljudel nendel töökohtadel ei ole väga hea palk. me peame edendama majandust, kus on võimalik normaalselt ära elada, kui sul on täiskohaga töö. ja see on see arutelu koht. see, et meil on fikseeritud miinimumpalk, sest meil on erinevad süsteemid ja seda, sellest on oluline kinni pidada, sest sotsiaalsed partnerid peavad meid aitama, Euroopa Liit saab midagi teha, kuid koos liikmesmaadega saame see asja ära lahendada. Thank you, Margaret Vestager. aitäh, Margaret Vestager, Franz Timmermans. Te olete ka Euroopa Komisjoni asepresident, Euroopa prosi-, eh, komisjoni tulevase presidendile, mis te ütlete? kui mina olin Portugalis, siis noored inimesed küsisid, Antonio Costa tuli äh, plaaniga, kuidas luua rohkem sotsiaalset õiglust, majanduskasvu, Euroopa Komisjon ütles minge. ja Manfred Weber ütles, et ei, karistage Portugali, karistage, karistage Portugali, ah, nii et see on see minu küsimus. aga mis puudutas noori inimesi, väga konkreetselt laiendame Erasmust iga noore inimeseni Euroopas, hoolimata sellest, kas ta on koolis, ülikoolis, äh, keskkoolis, kas tal on töökohta, ei ole, see annab neile kogemuse õppida teistes liikmesmaadid, maades, saada rohkem teada. teiseks, teeme kes- äh,, miinimumpalga, mis on keskmiselt kuuskümmend protsenti keskmisest palgast, see kaitseb noori inimesi äh, kahe-kolme eurose tunnipalgaga äh, töökohtade eest noorsoogarantii on olnud eh, edukas paljudes liikmesmaades, laiendagem seda ja alandame hääletuse vanuse kuueteistkümne eluaastani, et noortematel inimestel oleks suurem sõnaõigus asjades, mida me otsustame riiklikul tasandil, aitäh! aitäh, ma arvasin, et nad on juba kõiges nõus, aga tuleb välja, et ei, me näeme et eh, Manfred Weberi esimene va-, vaidluskaart, eh, kolmkümmend sekundit eh, teile ja siis esimene vastus ka. me oleme nõus, et solidaarsus on Euroopa jaoks võtmeküsimus, aga on jälle vastus. ja mitte vastutus, nagu ma meenutan, et viimase viie aasta jooksul volinik äh, Moskovitši, sotsialist, kes vastutas programmeerimise eest. see oli härra Franz Zimmermanni äh, kolleeg ähm, Hollandist, kes juhatas Ecofini, kes tegi vastavad otsused ähm, reformide suhtes ja sotsialistist äh, finantsminister Portugalist juhib Ecofini grupp, ehk siis see on see vastutav asutus, kes vajalikke samme astub, nii et ma arvan, et kõik peaksid vastu, võtma oma vastutuse kandma, sotsialistid peaksid kaitsma omaenda poliitikat poliitikaid, aitäh! jah, te võite vastata. see ei puuduta üldse seda, mida Gier Moskovitsi vastas, plaane ja ütles, nad on okei okay.. Jean-Claude Juncker vaatas Portugali plaane ja ütles, et okei okay,, see võib töötada. Manfred Weber ütles Euroopa Parlamendist ei. me ei luba seda, Portugali tuleb karistada, seda teha ei tohi, nii ka läks, see töötas, sotsiaalne Äh, õiglus on suurem su,, töökohtade arv on tohutult kasvanud, sellepärast et nad lõpetasid kasinuse. ja seda peaksid tegema rohkemad valitsused, aitäh! And, um... suur aitäh, Franz Timmermans ning viimasena saab sõnast ka Keller, palun. ma arvan, et kärpepoliitika, mis Euroopas kasutusel on olnud, on olnud väga kahjulik. see on kahjustanud e, inimesi isiklikult, inimesed jäid ilma oma töökohtadest, mitte ainult noored, vaid ka teised Eh, see on haavanud ka Eh, Euroopa eh, lubadusele, et eh, me üheskoos muutume jõukamaks. me oleme selle poliitikaga läbi kukkunud. töötu noor inimene tähendab seda, et ka tulevikus on selle inimese sissetulek madalam, seega nii-öelda tööpuuduse lahendamine on väga oluline kogu Euroopa Liidu jaoks, vaid mitte ainult liikmesriikide või piirkondade jaoks. seega noorsoogarantii peaks olema kohustuslik kõikjal, see peaks olema täielikult finantseeritud ning me peame tegema kõik selleks, et meil oleks õiged töökohad olemas tulevikult, me peame investeerima rohelisse tööstusesse, isegi komisjon on seda öelnud, miks me ootame, miks me ei tee kõike selleks, et investeeringud oleks hästi suunatud eh, sotsiaalsesse eh, ja eh, keskkonnaalasesse üleminekusse. Jan Zahradil, mida te soovite öelda selle kohta? mul on küsimus härra Timmermansile, kui võin selle esitada. kuidas te või kas te oleksite nõus sellega, et äh, liikmesriikides on töötuse määr erinev, mõnes riigis äh, on töötus kolmkümmend protsenti, teises äh, aga kolm protsenti, kas see ei ole teie meelest selge näide selle kohta, et liikmesriikide valitsused ja parlamendid suudavad paremini ähm, langetada otsuseid oma tööturu kohta, kui seda suudab teha Euroopa Komisjon. kas teie oleksite nõus, vastab härra Timmermans, kui äh, äh, me äh, mõtlesime, kuidas, kui me otsustasime, kuidas kasutada struktuurifonde viisteist aastat tagasi, siis kas te arvate, et ilma struktuurifondideta oleks Tšehhi riik nii rikas, kui ta praegu on? ning see oli näide Euroopa solidaarsusest, kas te pole nõus sellega, et see ei tähenda lihtsalt, et meil on madal töötuse määr, vaid me oleme mures sellepärast, et Lõuna-Euroopas on kolmkümmend protsenti noori töötutest ja me tahame neid aidata. aitäh, Franz Timmermans, miks ma Äh, kasutan äh, võimalust äh, kasutada vastuväitekaarti, sest meil on nüüd tõeline debatt. suur aitäh, Ska Keller, teie ja kõiki teisi tänan teie esmaste kommentaaride eest noorsootööpuuduse kohta. meie oleme siin vana moodsalt arutanud asju laval, aga vaatame, kuidas reageerivad inimesed veebis. väga tore on näha, kuidas tuhanded reageerivad veebis. praegusel hetkel hashtagi ähm, Tell Europe on seitse tuhat korda kasutusel olnud ja vaatame, vaatame, kui palju on seda kasutatud äh, tänase ülekande lõpuks. ma tahaks, et ka soomlased reageeriks, sest ähm, eile õhtul äh, Eurovisioonis meil eriti hästi ei läinud, aga läheme vähemalt täna selleni, et meid äh, teiste eurooplaste poolt kuulataks. ning rääkides nüüd meie küsimusest selle kohta, miks valimistel kavatsete hääletama minna, Europol Äh, ütleb, et te tahate võidelda kliimamuutuste vastu, tahate Euroopa parandada ning äh, peatada toksilist natsionalismi ning äh, arendada demokraatiat ning kuidas veebis meie esmastele küsimustele vastatakse immigratsioon, see on äh, tekitanud väga tulise arutelu, näiteks Belgia kasutaja sooviks, et äh, Euroopa kodanikud äh, võiksid toetada ja aidata immigrante, andes neile peavarju ja jagada neile toitu. samuti on tohutu mure kliimamuutuste pärast, paljud on esitanud mitmesuguseid küsimusi sellel teemal Saksamaal, Äh, küsitakse kandidaatide käest konkreetselt, mida nad kavatsevad teha kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning äh, selleks, et kliimakriis ära hoida. tahaksime ka rohkem kandidaatide poolt äh, arutelu edasi kuulata, nii et jätkakem aruteluga nüüd. Thank you, Anastina. suur tänu, Anastina, see oli suurepärane üleminek järgmise teema juurde nimelt eh, keskkond ja kliimamuutused. tuhanded noored eurooplased on tulnud tänavale. Greta Thunberg ja Reede tuleviku nimel liikumine on käivitanud ja teadlased nõuavad poliitikutel nagu teie tegutsemist ja ometi kliima kaitsmine osutub väga kalliks ja Mm, kaovad töökohad autotööstuses ja söetööstused, tavalised inimesed peavad rohkem maksma ja mida teie arvate, saaks ära teha rohkem kaitsmaks meie planeeti või mida peaks vähem tegema, palun? Margarethe Vestager. loomulikult oht on, aga me peame nägema ka võimalust, miljonid töökohad on võimalik ju luua näiteks kiire raudteeliikluse väljaarendamine Euroopas, ühendamaks meie linnasid, et inimesed saaksid rohkem rongiga reisida ja vähem lennukiga lennata ja väga palju on juba olemas, meil on eesmärgid, meil on õigusaktid ja nüüd me peame edasi liikuma, väga palju tehnoloogiat on ka juba meie käsutuses, nii et me saame investeerida rohkem Euroopa Liidu tasandil, liikmesriikides ja tuleb ka teadusuuringuid palju rohkem läbi viia kui praegu. väga palju on juba käivitunud ja suurepärane on see, et kui me midagi teeme üheskoos, siis kõik saavad osaleda, teha isik, isiklikke valikuid, aga detsentraliseerida seda teemat ei saa, me peame siin tegutsema koos. suur tänu. Ska Keller, ma eeldan, et kliimaeesmärgid on teil väga südamel, aga kas rohelised on valmis ka, et töökohad kaovad nende eesmärkide saavutamisel? me võtame seda teemat väga tõsiselt ja me kõik peamegi seda tegema, sest see on pakiline probleem, meil on ju ainult üks planeet, mis vajab kaitset ja me ei saa siin järeleandmisi teha. ja hea on see, et me teame, mida tuleb teha, poliitilised instrumendid, meetmed, me teame nendest, need on olemas, aga nüüd on vaja need teoks teha ja selles ongi probleem. ja paraku teised ähm, parteid on võidelnud edasiliikumise vastu meie võitluses kliimamuutustega ja bioloogilise mitmekesisuse kaoga see on väga aktuaalne teema, millega tuleb tegeleda. mida teie ära teeksite? ma peataksin toetused, mis on kliimakahjulikud, aastast aastasse. E, miljardid eurod lähevad valedel eesmärkidel liikvele, aga need on vaja suunata õigetesse eesmärkidesse, luua kvaliteetseid töökohti, keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid välja arendada praegu tegeleb sellega Hiina. Franz Timmermans. jah, noored eurooplased, te teate, on tänavatele tulnud. jah, päevast päeva, kümme korda päevas ma kuulen kõigest sellest ka. Keller ütles väga selgelt välja, härra Küe on ka kliimamuutustel Mhm, ka aktiivselt tegelenud. Euroopa Parlamendis on meil juba häid tulemusi ette näidata kliimakaitsel, nii et ka järgmisel viiel aastal tehkem sedasama, tähtis on, et Euroopa Komisjoni päevakorras oleks kliimamuutuste teema esikohal. tähtis on, et meil oleks liitlassuhted mm, Tsiprasest Macronini välja aga miks me lennukimootorite kütust ei maksusta? autokütust me ju maksustame, miks me ei kehtesta CO2 maksu kõikidele ettevõtetele Euroopas ja sellest tulust mm, oleks võimalik elamut keskkonnasõbralikuks muuta, miks me seda veel ei tee? aga me saame seda teha, kui liikmesriigid kokku selles lepivad ja meil on vaja siin ka Euroopa Parlamendi toetust. suur tänu, Franz Timmermanns me näeme, et juba hakkavad eh, liitlassuhted eh, idanema, aga härra Jan Zahradil, mida teie rohkem ära teeksite või vähem ära teeksite kliima kaitseks? mina olen sellest Euroopa osast, Kesk-Ida-Euroopast, kus kolmkümmend aastat tagasi oli väga suur saaste, suurim maailmas nüüd on kolmkümmend aastat läinud ja sada protsenti on vähenenud õhusaaste, nii et see on võimalik, aga seda tuleb teha järk-järgult, sotsiaalselt ja jätkusuutlikult. jah, sotsiaalselt ja jätkusuutlikult ja järk-järgult, õige ajakava kohaselt. ärgem seadkem ebarealistlikke eesmärke, vaid täitkem need kohustused, mis me oleme võtnud, täitkem Pariisi lepet ja mis puudutab Euroopa Komisjoni, komisjon jah, saab muuta seda, kuidas näiteks toetatakse eh, põllumajandust ÜPP kaudu. jah, on vaja mahepõllumajandust, väikesemastaabilist tootmist rohkem toetada ja komisjonil on häid programme ja ma tahan kiita neid, nimelt katkestatakse kõnelejat suur tänu, härra Küe! ma kõigepealt tahan tänada neid noori, kes juba pigi nädalaid äh, väljendavad oma viha, sest äh, neil on tunne, et neid ei kuulata ja neid tõesti ei kuulata võime äh, rääkida palju sellest Euroopa Komisjoni poolt, äh, mida võiks teha, kuid tegelikult ei ole ainsadki meedet kasutusele võeldud. näiteks ei rünnata suurreostajaid, neid suurettevõtteid, mis vastutavad seitsmekümne protsendi reostuse eest maailmas, nendega ei tehta midagi. samas äh, olen ma täiesti äh, selle vastu, et probleemi äh, lahendatakse kõige vaesemaid maksustades, nagu Macron Prantsusmaal seda teeb, see ei ole aktsepteeritav. meie jaoks on muid lahendusi. Euroopas on olemas äh, oma traditsioonid, et oleme loonud Galileo ja Airbusi, miks see võiks olla riigipoolne lahendus kliimamuutuste vastu? leidsime kolm miljonit eurot selleks, et päästa panku ning nagu härra Timmermans ütles, et äh, maksupettused maksavad Euroopale iga aasta kaheksasada kaheksakümmend miljardit, nii et lahendusi on olemas. suur aitäh! kas oleksite valmis äh, olema ambitsioonikamad äh, kliimamuutustega võideldes kui praegune komisjon? jah, et saavutada süsinikuneutraalne Euroopa Liit aastaks kaks tuhat viiskümmend, see on meie eesmärk ja me oleme ühel meelel, mida tuleb ära teha. rahvapartei on valmis töötama selle eesmärgi nimel, aga kuidas seda teha, seda me peame veel arutama. ei ole vastuvõetav, et just vaesed inimesed, pensionärid kannatavad ja kuidas on töökohtadega autotööstuses, töökohtadega maapiirkondades, tähtis on tagada, et kõik kõikide huve austataks ja äh, suur volinik Andreas Kaniete käis välja kõik need suured auahned eesmärgid ja tegi seda Rahvapartei toetusel. suur tänu, härra Timmermann, te tahate vastuväite esitada? väga lühidalt. Äh, jah, kui me vaatame hääletusi, viimasel viiel aastal siin parlamendis, siis üks vabaühendus ütles, et te olete dinosaurused seal parlamendis kliimaküsimustes. siin räägitakse jah, et kannatavad pensionärid ja sotsiaalselt kaitsetud, aga kannatavad nad siis, kui me midagi ei tee, sest siis tekib meil kliimakriis, mis on enneolematu ja vaesed kannatavad, sest neil ei ole kuhugi minna selle kriisi eest, eh, mida pikemalt me ootame, seda kallimaks kõik läheb ja seda raskemini kannatavad just vaesed. Great... suurepärased sõnad härra Franz Timmermansilt, aga konkreetseid tegevusi on nüüd vaja, ainult nii me saavutame eesmärgid jah, heitmekaubanduse süsteem, mis meil on Euroopa Liidus, võiks ju laieneda ka lennundusele, see oleks tähtis samm. või vaatame, kuidas innovatsiooni tagant tõugata mina olen keskkonnainsener ametilt, mina usun innovatsiooni, mitte karistamisse ja keeldudesse ja regulatiivsesse raamistikku, vaid innovatsiooni. ja investeerimine tehnoloogiasse, mis lahendaks meie probleemid, on samm edasi. jah, meil on väga palju küsimusi veel selle kohta, meil on kaks vastuväidet veel, kõigepealt SKA, kelle jah, meil on erimeelsused parteide vahel kliimaküsimustes, mõned ainult räägivad kliimast ja teised tahavad midagi ära teha, nagu meie konkreetselt ja minu konkreetne küsimus Manfred Weberile. kui te ütlete, et heitmekaubandus on suurepärane, siis miks te isiklikult, miks teie fraktsioon hääletas ETS-i selle süsteemi reformimise vastu, et see toimima panna? praegu jagatakse välja niivõrd palju heitesaastekvoote suurtele ettevõtetele miks Rahvapartei hääletas äh, sellele vastu, et meie eesmärgid oleksid auahnemad? kohe annan sõna Manfred Brebile, ETS on heitmekaubanduse süsteem, kes ei ole tuttavad selle lühendiga. Manfred Weber, palun. jah, minu partei on partei, kes üritab öö, äh, asju ära teha, saab olla auahne ja samas öö, edasi liikuda, ma kohtusin ametiühingute esindajatega, sotsialistidega, kes ütlesid, et kui roheliste eesmärki realiseerida, siis kaovad töökohad. nii et olgem jätkusuutlikud, jätkusuutlikkus ÜRO definitsioonis tähendab majanduslikku stabiilsust, ökoloogilist stabiilsust ja ka tehnoloogilises plaanis kestlikkust üheskoos. jah, ka Margareete Vester tahtis teile vastuväite esitada. jah, e, minu kolleeg Miguel, te väidate, oleks nagu Rahvapartei meelne, aga ta ei teinud suurepärast tööd sellepärast, et ta Rahvaparteisse kuulub, vaid ta on volinik. ja minu kolleeg Violetta sillutas tee selleks, et süsinikuheitmeid vähendada, mitte sellepärast, et ta on liberaal, vaid et ta on volinik kliimamuutused on niivõrd ulatuslik probleem, et me ei saa siin lähtuda parteilisest kuuluvusest. ja meil on nii palju häid ideid, miks mitte kohe need ellu rakendada, selle asemel, et oodata. jah, ma sellest just lähtusin, kui ma ütlesin, et ärgem olgem siin erimeelsustelt, meil on ju eesmärgid, milles me oleme kokku leppinud. liberaaldemokraatide hulgas on väga palju sõpru, kes on ka samal meelel nagu meie tempo üle. aastaks kaks tuhat viiskümmend peab olema meil süsinikuneutraalne tööstus. aga tähtis on, et me ei karistaks vaeseid. on vaja astuda nüüd järgmised sammud, seda silmas pidades. Oh, ja üks vastuväide on veel Niko Kuelt ma leian, et sellised sõnavõtud on talumatud ehm, ja näiteks metallitööstuses pandi mitmed tehased kinni juba kümme aastat tagasi, tehti mitmeid ettepanekuid, et äh, olukorda parandada, mis oleks aidanud äh, näiteks äh, neid materjale taaskasutada. kujutage ette näiteks, kui palju mürki oleks jäänud kanalisatsiooni kallamata, aga teie härra Tajaniga e, e, eelistasite toetada härra Vitali, et tehased pandaks kinni, et äh, teras toodaks Euroopasse sisse, mis äh, sealjuures äh, ähm, reostavad märksa rohkem, kui meie oleksime seda teinud. ma tahaksin vastata, tuleb mõista, et eurooplased on auahned ja järgmise presidendi eesmärk on veenda ülejäänud maailma ka meid järgima. me peame päästma planeedi koos oma sõpradega teistes riikides, Euroopa Liit peab olema auahne ka ülemaailmsel areenil, töötama selle nimel, et kaasata kõik võitlusesse kliimamuutustega, seda ma ka plaanin aga vähemalt, et oleks Euroopa. suur tänu kõikidele vastutuse, vastuste eest ja läheme järgmise teema juurde. meie järgmine teema on selline, mis võib äh, tunduda kõigile tehniline, aga see puudutab ja häirib paljusid inimesi kogu meie kontinendil. see on ebaõigluse sümbol. multinatsionaalsed hargmaised korporatsioonid nagu Apple, Google ja Nike maksavad marginaalselt äh, makse tihti vähem kui viis protsenti, samal ajal kui meie tavainimestena peame maksma kakskümmend kuni nelikümmend protsenti. meie küsimus kandidaatidele, millised riigid teie arvates on Euroopa Liidus äh, maksuparadiisid, kuidas te muudate nende käitumisi nii, et Amazon maksab sama palju makse kui teie naabri, äh, naabriteks olev äh, raamatumüüja? ma olen sellega väga väga lähedalt kokku puutunud, te olete väga tagasihoidlikud, ütlete viis protsenti, mõnedes, mõned ettevõtted maksavad null koma viis protsenti aastas, mingitel null koma null viis protsenti aastas. me peame sellega tegelema, mis me oleme näinud, on see, et liikmesmaad muudavad maksustamist Iirimaal, Hollandis, Luksemburgis, Belgias, Maltal, Küprosel sest muutused on tulemas ja me oleme muutnud seadusandlust igal pool, aga meil on vaja kohta asja. ühest küljest meil on vaja digitaalset maksustamist, sest väga paljud need ettevõtted pääsevad ja paljud ettevõtted tegelikult maksavad oma makse ja see on ebaaus. teiseks, me peame peame panema ettevõtete maksustamisele vundamendi alla, vastasel korral on see lihtsalt võidujooks põhja poole. paljud ettevõtted otsustavad ära, kus nad saavad väga hästi ära ajada ja väga paljud ettevõtted teevad seda ja meil on vaja maksuõiglust. Need riigid, mida te mainisite, kas need on maksuparadiisid? minu jaoks ja minu arvates on maksuparadiis see koht, kus kõik oma maksud ära maksavad. aitäh, Margaret Vestager Ska Keller, kas te olete sama optimistlik, et äh, muutus on tulemas, ma väga-väga loodan, sest see on tõsiselt tõsine skandaal, mida, mis meil käsis on, te mainisite, kui väga vähe makse maksavad suured ettevõtted ja kõige tugevamad ühiskonnaliikmed äh, põgenevad oma vastutuse eest ja see läheb meile nii palju maksumaksjate raha maksma, mida meil tegelikult ei ole. me, meil on vaja ehitada koole, haiglaid, meil on vaja head äh, haridussüsteemi, head tervishoidu. nii et see on võtmetähendusega, et meil oleks maksualane õiglus, see on osa sotsiaalsest õiglusest. nii et tõepoolest, meil on vaja maksusüsteemi digitaalsetele ettevõtetele, mis võivad oma, äh, mis võivad oma äri väga kiiresti üm-, äh, üle kanda, aga meil on vaja ka läbipaistvust. ja see kehtib kõikide ettevõtete kohta, kes on juba püüdnud paika panna reegleid selleks, et läbipaistvus oleks olemas, et oleks selge, palju töötajaid ettevõttel on ühes riigis või palju on teises, sest see tekitab vaidlusi. kahjus nii liberaalid kui konservatiivid on hääletanud erandite poolt, sest läbi, kuigi minu meelest ei peaks nii olema, sest era- äh,, läbipaistvus peab kõigi kohta olla. aitäh, Scott, jälle Franz Timmermannas, sinu riiki juba mainiti, teie riiki juba mainiti, kas see on maksuparadiis? Nad on ära, aru saanud, et see enam ei tööta ja muudavad seda ja oli ka tagumine aeg. ma olen täiesti õigus Margetega, kes ütleb, et meil on vaja ettevõtete äh, minimaalset maksumäära kogu Euroopas, ütleksin, et see on minimaalselt kaheksateist protsenti igal pool, siis on reeglid samad riigid võivad otsustada teha enamat, aga nad ei saa otsustada, et teha vähemat. asi on ka selles, et majandus on muutunud nii fundamentaalselt, me oleme neljandas tööstusrevolutsiooni ees. me oleme äh, olukorras, kus on ettevõtted leidnud viisi, kuidas üldse makse mitte maksta, aga Margetel on õigus, ettevõtted ei maksa makse, me küsi-, küsime Alexalt, Amazon, millal sa hakkad makse maksma? suur aitäh ja kuna meil on kakskümmend sekundit, küsin teilt kui te paksu, pakute välja kaheksateist protsendise ettevõtete maksu, kuidas te äh, saate Iirimaa sellega nõusse, ma usun, et see, äh, nad saavad aru, et see on neile maja, nende majandusele pikas perspektiivis kahjulik. see ei ole ühegi majanduse huvides, ma arvan, et me saame veenda kõiki seda teed minema, see on osa ka Euroopa solidaarsusest, ma olen veendunud, et me suudame isegi minu enda riiki selles veenda. aitäh, Franz Timmermans äh,! Jan Zahradil, mida arvate teie läbipaistvusest? kõigepealt pean ütlema, et on väga suured fundamentaalsed erinevused, sest mina usun, et ettevõtted äh,, riigid on need, kes maksustavad ettevõtteid, Euroopa Liit ei ole riik. mõned äh, inimesed tahavad, et Euroopa Liit oleks riik ja sellisel puhul ma saan aru, et nad tahavad üle-euroopalisi makse. mina seda ei poolda. ma ka usun, et maksude vältimine peaks olema ära keelatud, tuleb teha tõsiseid samme, aga kuidas? on olemas infovahetus kõikide ettevõtete suhtes, mille mille käive on suurem kui seitsesada viiskümmend miljonit eurot, kas ta maksab makse regulaarselt siin või seal, nii et me saame selgelt üles leida neid, kes makse ei maksa, neid saab maksustada riiklikul tasandil. ma ei arva, et neid peaks maksustama üle-euroopaliselt ja ma pean ütlema, et äh, volinik äh, Vestager tegi väga head tööd, pannes paika ühtsed mängureeglid ning püüdes leida hea äh, konkurentsi soodustava keskkonna äh, Euroopa ettevõtetel. Niko Kue, kas te olete nõus, et see ei ole, maksustamine ei ole Euroopa asi? ma ei ole sellega nõus, ma arvan, et äh, peame kindlaks tegema, millistes riikides Euroopas on täielikult eh, avalik teenus ära kaotatud, kus pole transpordi, eh, vanematoetust, koolid, süsteemi, kus eh, ei ole enam teenuseid kogu elanikkonna jaoks. kui kaua me oleme rääkinud harmoneerimisest Euroopa tasandil? peaksime seda tegema, peaksime fiskaaldumpingu vastu võitlema Euroopa tasandil, sest äh, praegu siin, kes on võimul olnud aastaid, äh, ei ole midagi ära teinud, ma arvan, et need äh, ilusad sõnad tuleb nüüd ära lõpetada, peame võitlema maksupettuste vastu. kas te kujutate ette, kujutage ette, kui palju kaheksasada viiskümmend miljardit eurot lubaks meil maanteid ehitada, koole, haiglaid ehitada, kui palju oleks võimalik head teha sellega ja minu meelest peaks olema ka eh, piisavalt südidust selleks, et eh, need, eh, kes rikkumistest teatavad, et nad oleks kaitstud ja et neid ei mõistetaks süüdi. aitäh, aitäh, Niko Kue, Manfred Weber! ma olin uhke eurooplane, kui Euroopa Komisjon äh, Ehm, kes otsustas Iirimaa vastu samme astuda, Margaret ja teised, eh, kes otsustasid, et ehm, suured ettevõtted peavad andma oma panuse meie ühiskonda. kasutada majanduslikku tugevust, regulatiivset raamistikku, et igaüks peab oma makse maksma. üks küsimus, me, meie võitleme üht, ühiselt maksu äh, paradiiside vastu, ma tahan selle digitaalse maksustamise eh, raha kasutada nende heaks, kes kaotavad sellest aga peamine küsimus on, kuidas seda teha, seetõttu me peame muutma te,, muutuma teatud maksustamise valdkondi, ühehäälsusest minna enamuse äh,, hääle enamuse peale, see on ülesanne, sest me usume, et see on see koht, kus Euroopa võib ühiselt tegutseda. üldiselt ma usun maksukonkurentsi, kuid eri valdkondades, nagu näiteks digitaalne maksustamine, see on asi, kus me vajame ühtset Euroopa seisukohta. aitäh, Manfred Weber! praeguses debatifaasis olete kõik kasutanud oma esimees vahel segamise kaarti, nii et teil on äh, võimalused veel ühte kasutada teiste kandidaatide puhul, aitäh vastuste eest, ning keskkond ja maksustamine on loomulikult äh, kuumad teemad, aga Anna-Stiina, kuidas online'is läheb? jah me oleme sotsiaalmeedia tulipunktis ja te olete väga tõsiselt tegevad olnud, hashtag eh, Tell Europe ja ma tahan teid tänada selle aktiivsuse eest, et anda teile paremat ettekujutust sellest, millest inimesed räägivad online'is. tahan teile näidata eh, sõnapilve. kliima ja roheline on kindlasti kõige tugevamad võtmesõnad ja nagu te näete, paljud teist on huvitatud Äh, sellest, et paremini kandidaate äh, tundma õppida, komisjonist, valimistest rohkem teada saada, mis toimuvad kahekümne kolmandast kahekümne kuuenda maini. ja teine hästi populaarne teema, mis meil on, on äh, sooline võrdõiguslikkus. see inimene tahaks teada, kuidas kandidaadid kavatsevad tegeleda palgalõhega. euroskep-, skeptisismi ja populismi äh, esiletõusuga äh, mõnedes Euroopa riikides, on mõned teist väljendanud ka üldist usaldamatust äh, Euroopa Liidu suhtes. siin on üks tweet säuts Saksamaalt, mis minu arvates võtab kokku selle, mida arvavad mõned teist. niisiis. Nad leiavad, et Euroopa Liit on inimesed leiavad, et seda ei ole piisavalt hästi selgitatud, mis see on, mida Euroopa Liit teeb, mis asi see on. nii et saatke oma kommentaare, kommentaare, küsimusi äh,, hashtag Tell Europe, jätkame debatti äh, online'is ja ka põhilaval, aitäh! suur aitäh Anna-Stiinale ning me lähme nüüd järgmiste küsimuste juurde, mis puudutavad välispoliitikat Euroopa on maailmas, kus domineerivad Ameerika Ühendriigid ja Hiina. aina rohkem on Euroopa keerulises olukorras, kus toimub käte väänamine näiteks Iraani tuumalepingu osas, Nord Stream kahe osas või vabakaubanduse osas. me Eh, arvame, et juba paari päeva pärast kehtestab Donald Trump uued maksud Euroopa autodele, see on väga laiapõhjaline teema, aga tahaksime teada, millised on teie seisukohad selles valdkonnas ning meie küsimus teile kui kandidaatidele Euroopa Komisjoni presidendi kohale on, kas selleks, et kokkuleppeid sõlmida Donald Trumpiga, mida te ilmselt tegema peate komisjoni presidendina, ning äh, vältida kahjusid äh, Euroopa majandusse, oleksite te valmis avama Euroopa turud Ameerika ähm, põllumajandustoodetele, muuhulgas ka GMO-toodetele, nagu Trump seda väidetavalt nõuab? kõigepealt saab sõnas ka Keller, ei ma arvan samas, et me peame pisut äh, laiemalt mõtlema, peaksime mõtlema, mis rolli peaks Euroopa Liit maailmas mängima sest äh, meie roll võiks olla oluline. me peaksime mõtlema, milline see olema peaks ning kuidas äh, ühtne olla selles osas. Euroopa peaks olema rahujõud, äh, inimõiguste jõud kogu maailmas, sest selles valdkonnas saame me tugeva signaali välja saata me oleme juba praegu eeskuju, me toetame maailmas kõige rohkem inimõigusaktiviste, kuid samas me ei ole sidusad. samal ajal, kui me toetame inimõiguslasi, saadame me Euroopa Liidust relvi diktaatoritele, kes neid äh, õiguslasi taga kiusavad, me peame oma, sidusad olema oma tegevuses, me ei tohi relvastada äh, neid, kes teisi inimesi tagasi kiusavad. me ei äh, tohi kaitsekoht olla neile diktaatoritele, kes Euroopasse oma raha toovad, me peame kaitsma inimõigusi kõikjal ja alati. suur aitäh, Ska Keller, järgmisena saab sõna Franz Timmermans. kuidas tugev olla Hiina ja Ameerikaga suheldes, kui me oleme ühtsed, siis me oleme neist tugevamad kuid kui Euroopas on sellised juhid, kes on Putini südamesõbrad ja küsivad temalt raha ning äh, lähevad äh, siis äh, Donald Trumpi juurde, kes soovib Euroopa Liidu nõrgestada ja hävitada, kuidas me sellisel juhul ühtsed saame olla, peame mõtlema, mis kaalul keelel on. esimest korda on Ameerikas selline president, kes arvab, et tema jaoks on hea, kui Euroopa on nõrk ja lõhestatud, see on ohtlik. üksiku nõrgana me ei saa kaitsta oma väärtusi maailmas, nii et meil on vaja Euroopa ühtsust meil on vaja veenda neid poliitilisi jõude, kes arvavad, et Putin on hea sõber, Farage, Salvini, Strache, kõik need inimesed peaksid aru saama, et nad ei tegutse Euroopa kodanike huvides, peame olema ühtsed, peame üht-, tugevad olema Putini ja Trumpi vastu, kui me seda ei tee, siis nemad on need, kes dikteerivad, kuidas Euroopas asjad käivad ja meie seda oma kodanike pärast lubada ei saa. suur aitäh, Franz Timmermans! järgmisena saab sõna Manfred Weber kas äh, võime lihtsalt ei öelda Trumpile? ei, sugugi mitte, sest äh, ameeriklased on ikka ju meie sõbrad, Ameerika rahvas on meie äh, sõbrad, meil on ühtsed väärtused näiteks õigussüsteemis või ähm, soolise võrdõiguslikkuse demokraatia osas, nii ka meil on väga palju ühist, seega me Ameerika rahva vastu ei võitle, kuid see, kuidas Valges Majas asju aetakse, ei ole meile sobiv. seega peame olema olemas selgesõnalised, ma tahaks kokku leppida tööstuskaupade osas, eh, kuid ainult siis, kui see toimub partnerluse raames, kui meid survestatakse, siis me reageerime. seega on meil vaja tugevat ühtset Euroopat ning loomulikult on meil vaja eh, ka uusi mehhanisme. meil on praegu eh, välisasjades ühtset otsustust, seega Euroopa saab kiiresti otsustada, nagu seda Valdetsolega juhtus, meil on vaja lihtsustada ähm, otsustusprotsessi, sellise mehhanismiga saame äh, saame äh, tugevdada Euroopat äh, rahvusvahelisel tasandil. suur aitäh, aga mida teie arvate Nico Cue meie suhetest USA ja Hiinaga? ma arvan, et vabakaubanduslepped nõrgestavad Euroopat, sest me ei suuda eh, kohtustada, eh, kehtestada oma partnerite juures oma sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid norme. uskumatu on see, et maailma suurim demokraatia, nagu Euroopa Liit see on, ei suuda teha midagi selleks, et Euroopa elu standardeid austataks. vabakaubandusleping tähendab seda, et eh, et me äh, toetame nii erastatud kohtusüsteemi, mis la-, äh, saadab liikmesriigide õigussüsteemid ohtu. näiteks äh, Egiptuse puhul, näiteks Veolia puhul kui ähm, näiteks äh, need erakohtuotsused äh, ei toetanud miinimumpalga kehtestamist. me peame äh, eurooplastena selliste lepingute vastu olema, see on põllumeeste vastu, see on tööstustöötajate vastu, ainult nii on meil võimalik edasi minna. suur aitäh teile, Niko Kue ning härra Zahradil, mida te ütleksite põllumajanduse kohta sellises valdkonnas? kõigepealt pean ütlema seda, et kaubandus Euroopa jaoks äh, on äh, endiselt põhiline majanduskasvu mootor. arvan, et peaksime läbi rääkima Ameerika Ühendriikidega, sest äh, Atlandi-ülesed suhted on tohutu võimalus, sõltumata sellest, kes on praegusel hetkel Ameerika president. kuid samas pole see ainus turg, turge on teisigi, mina kui Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni eh, liige olin väga rõõmus selle üle, kui sõlmiti vabakaubanduslepe Jaapaniga, sest eh, eh, meie kaubanduslepe on maailma suurim, see on kolmkümmend protsenti maailma SKP-st, arvan, et peame samas vaimus edasi liikuma ning peaksime Eh, praegu, kus protektsionismi on aina rohkem, eh, peame olema need, kes kaitsvad vabakaubandust ning peaksime sõlmima rohkem vabakaubanduslepinguid, eriti just Aasia riikidega, sest eh, seal ongi maailmakaubanduse tulevik. suur aitäh teile, härra Sahradil! nüüd proua Vesteja, te olite konkurentsivolinik, aga kaua kas te eh, arvate, et te suutsite saavutada seda, mida tahtsite neis lepingutes? loomulikult on võimalik, et Euroopa muutub aina eh, eh, julgemaks, me oleme maailma suurim majandusplokk, meil on, me oleme suurimad kaubanduspartnerid, meil on kaubanduslepingud kaheksakümne riigiga, niisiis enesesse uskuv Euroopa ja, ja võib-olla ka kangem Euroopa oleks vajalikud sest kui meie anname sissepääsu oma turule, peab meil olema sissepääsu teistele turgudele, kui meie nõuame, et Euroopas oleks õiglane konkurents, peame kaitsma oma ettevõtteid ka ebaõiglase konkurentsi eest mujal maailmas. seega on meil vaja märksa kaugemale jõuda, kui me seni jõudnud oleme ning eh, kas te soovite mind lõpetada, ma vähemalt teie žestidest saan niimoodi aru eh, täiesti õigustatult. jätkake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 Äh, oleme taganenud vanade kontseptsioonide juurest, meil on vaja väärtuspõhist kaubanduslepinguid, sest me tahame teada, kuidas koheldakse loomi, kuidas see inimõiguste olukord on ning sellepärast äh, kaubanduslepingud äh, Kanada ja Jaapaniga on nii positiivsed, sest see aitab meil positiivselt mõjutada olukorda ja luua miljoneid töökohti. suur aitäh Eh, Niko, eh, Niko Küü eh, soovib midagi vastulauseks öelda, ta soovib suunata oma vastulause härra Timmermansile, sest tema on ju komisjoni asepresident ning ma tean, et tema Eh, poliitilises peres, eh, need eriti Valloonias eh, oldi kaup, Kanada kaubandusleppe vastu ning me ei suuda aru saada sellest, kuidas on võimalik, et kui räägitakse mingisugusest tulevikuvisioonist lepinguga seoses, kuidas on võimalik, et see, seda arutatakse riikidest väljaspool täiesti salajaselt Eh, kas meie institutsioonid ei ole piisavalt demokraatlikud ja tugevamad, et eh, selliseid lepinguid arutataks kodanikega, et demokraatia oleks tegelikult toimiv? vastan teile otseselt, et eh, Eh, see, eh, mida te Polmanetiga eh, tegite, mõjutas väga seda kaubanduslepet, te mainisite arbitraažkohtuid, need on märksa avalikumad kui enne seda olid, seda kinnitas isegi Euroopa Kohus Luksemburgis, nii et teie ja Polmaneti tegevus aitas meil suunata aurutule märksa avalikumaks, meil ei ole veel kõik sellega tehtud, teha on veel vaja, kuid juba praegu pole kaubandus kaubanduslepingud enam midagi sellist, mille üle otsustavad eksperdid suletud uste taga. suur aitäh, Manfred Weber. Teie soovite oma viimast sekkumiskaarti kasutada, kellega sooviksite rääkida? tahaksin äh, härra Küüle äh, QL-i eh, midagi öelda, sest eh, praegusel hetkel eh, kolmkümmend kuus miljonit töökohta sõltuvad kaubandusest, me elame kaubandusest ning sellepärast ma ei saa aru, miks vasakpoolsed parteid, rohelised, sotsialistid ei, nad Eh, taha kasutada kaubandust selleks, et maailma parandada. mina näiteks eh, eh, kasutaks seda selleks, et laostööjõudu kasutamist ära kaotada, tehke maailmast parem koht ning miks me ei saa ometi vasakpoolsetega sellistes küsimustes arvestada? jah, palun seda te räägite, aga samas te eh, vähendate sotsiaalseid ja keskkondlikke nõudmisi selleks, et lihtsustada rahvusvahelist kaubandust. Te ei kehtesta vajalikke mehhanisme, eh, mis võimaldaks Äh, Euroopa laste elukvaliteedi halvenemise vastu võidelda ning te pidevalt äh, äh, teete kõik selleks, et eurooplaste elujärg ei paraneks. ning ma tahaks teile meenutada seda, et miljonid inimesed töötavad Euroopa sisekaubanduses ning teie väliskaubanduslepingud hävitavad Euroopa eh, sisese eh, majanduselujõulise. Ska Keller, palun minule suunati ka eh, vihjeid, nii et ma loodan, et ma saan kolmkümmend sekundit juurde, ma arvan, et kaubandusel võib olla oluline roll, kuid see peab olema vahend selleks, et eesmärgini jõuda, eh, mitte lihtsalt ei pea seda eesmärgiks pidama. Eh, räägitakse, et mida rohkem kaubanduslepingud, seda parem on, me peame mõtlema, mida teha, kui me lihtsalt kõik teenused liberaliseerime, siis see pole hea Euroopa majandusele kui me lihtsalt äh, toome äh, maavarasid teistest riikidest, siis see ei aita kaasa maailma mitmekesisele arengule, nii et peaksime mõtlema selle peale, äh, kuidas kaubandus toimib ja millise eesmärgiga. Alain Choubedokan ja kellele teie soovite esitada oma küsimuse, mul on küsimus härra Weberile, sellepärast et äh, minu suureks üllatuseks ütles ta, et ta toetaks kvalifitseeritud häälteenamusega hääletust väliskaubanduses, mina endiselt arvan, et välispoliitika äh, on seotud riiklike huvidega äh, ning suveräänsusega, riikide suveräänsusega ning näeme näiteks, et Liibüas toetab äh, Itaalia äh, kindral Haftat, samas aga Prantsusmaa äh, või on siis vastupidi, üks riik toetab ühte poolt, teine töötab legitiimset valitsust, kuidas on võimalik selle ühise nimetaja alla panna, kuidas on võimalik riiki sundida häälte enamusega lihtsalt oma seisukohti muutma? küsimus ei ole selles, ähm, kuidas seda juhtida, küsimus on ka selles, kas ähm, see vajalik on, näeme ju, mis toimub Liibüas ning näeme, mis juhtus näiteks Venezuela puhul. neli nädalat läks aega, et Euroopa ühisele seisukohale jõuda Maduro režiimi vastu. neli nädalat läks, lihtsalt äh, seoses teatud kodanikega Itaaliast ja Kreekast, mina unistan sellisest Euroopast, mis kaitseb demokraatiat, väärtuseid, õigusriiki eh, ja eh, vabadust. see on võimalik ainult siis, eh, kui me suudame enamuse otsustusprotsessi kasutusele võtta, muutkem Euroopa tugevamaks, suur aitäh, Manfred Weber. ning veel üks vastuväide Margaret Vesteal. ma tahaks kaast rääkida kaubandus, kaaga rääkida kaubandusest sest siin on ka kliimamuutus dimensioon, näiteks on Sloveenia äh, Äh, ettevõte, mis teeb äh, elektrilennukeid, meil on Euroopa ettevõtted, mis töötavad näiteks pumpasid või tuuleturbiine ähm, meil on tehnoloogia, mis ähm, äh, prügi kütuseks muudab ja meil on palju selliseid lahendusi ja meil ei ole võimalik neid äh, edastada teistele, kui kaubandust ei ole. see aitab meil parimaid võimalikke lahendusi kasutusele võtta, paremaid, kui seni vist kasutusel on olnud. jah, mul on äh, Eh, ma olen nõus, aga samas kliimadimensiooni peab arvesse võtma, praegustes eh, kaubanduslepingutes seda pole, me ei võta CO2 heiteid eh, arvesse, Pariisi kliimalepingut ei mainita, isegi inimõigused on lihtsalt kaunistuseks, mitte sanktsioonidena kasutatavad. seega peame kliimaeesmärgid Pariisi lepingu sisse viima kaubanduslepingutesse ja praegusel hetkel pole me enamust saavutanud selles osas, aga me liigume selles suunas edasi, sest Pariisi eh, leping kliimaeesmärke peab olema lahutamatu osa kaubandusleppest. I... suur tänu. jah, te kõik olete kasutanud ära oma vaidluskaardid, härra Franz Timmermansil on veel üks alles suur tänu vastuste eest ja meie viimane teema Äh, on midagi, mille pärast äh, väga mures on eurooplased. nimelt Euroopa Liit ei funktsioneeri enam ja britid hääletasid selle poolt, et lahkuda liidust. Ungaris on meil Viktor Orban, kes võitis valimised loosungiga peatage Brüssel ja Itaalias Matteo Salvini on samal lainel ja on käivitunud õigusriigi menetlused Poola ja Ungari vastu, lisa on isegi oodata. valimistel üha vähem käiakse, nii et küsimus, kuidas selgitada seda, et euroskeptilisus tõstab pead Euroopas ja mida ära teha? Ska Keller, see probleem on laiem, nimelt natsionalism Euroopa Liit on lõhenenud, on jõudusid, kes tahavad hävitada Euroopa Liitu ega tunnista inimõigusi, selles on probleem. ja väga palju on võimalik siin ära teha, üks väga oluline asi on mitte anda neile liiga palju ruumi. nimelt nad ei ole nii suured, kui me vaatame ringi. meie eurooplastena otsustame ise, kuidagi palju me anname ruumi Euroopa valimistel näiteks nendele natsionistlikele jõududele ja me peame langedama otsuse, kas me teeme koostööd nende ekstremistlike jõududega. meil on olukord näiteks Austrias, kus Rahvaparteil on selline partner, meil on Orbani probleem. nii et kas me peaksime hoopis eemalduma äh, nendest ja olema tugevalt Euroopa väärtuste, inimõiguste pinnal. Franz Timmermans. Franz Timmermans, eh, kuidas teie näete oma vastutust poliitikas, eh, ka tegevuses Euroopa Komisjonis? inimesed, kes hääletasid minu partei poolt ja teiste parteide poolt, hääletavad nüüd natsionalistide poolt ja isegi ekstremistid kõike parteide poolt ja miks, sest me ei suutnud neid veenda meiega jääma. nüüd ollakse pettunud. vaadake, kuidas Brexit on lõhestanud Ühendkuningriigi täna on nagu troonide mänguga tegemist, ollakse nagu steroidide küüsis seal. selleni viib jaotav, lõhestav poliitika. me peame pakkuma oma kodanikele selliseid ideid, mis panevad nad naasma Euroopa projekti juurde. kõik need parteid, kellel on konstruktiivsed ettepanekud, peavad tagasi võitma kodanikud. meil on lahendused ja täna me räägime nendest, kõigil on omad ettekujutused, tähtis on, et me oleksime üheskoos lahendamas probleeme, mis meie ees on. suur tänu, Niko Kue, palun Euroopa ühtsus äh, oli olemas, aga seda lammutatakse, Euroopa äh, ühtsus hävineb, äh, sest ähm, sest Euroopa lõunariike rünnati enneolematu kärpepoliitikaga, nii et pole sugugi üllatav, et valijad radikaliseeruvad. loomulikult ma ei nõustu sellega, mida teevad fašistid Itaalias, Ungaris ja mujal kuid äh, varem või hiljem tuleb äh, langetada otsuseid, kas äh, keskenduma ainult turureeglitele või otsustame eurooplastega üheskoos, sest nendega me peame otsustama, kuidas neid aidata. kui me vähendame nende pensioni, tõstame pensioniiga, vähendame avalikku teenust, lõpuks tulemus on selline, et äh, inimesed mõtlevad, et sulgudes endasse on võimalik ennast paremini kaitsta, aga teie olete selle eest vastutavad, sest teie seda poliitikat äh, äh, tegite. jah, aeg on teil läbi, Ska Kelleril ja Jans Timmermansil on veel vastuväitekaardid. aga nüüd on sõna Manfred Weberil. rahvapartei jaoks on see väga oluline teema, me oleme üks Euroopa Liidu asutajaid, parteisid. ja euroskeptitsism jah, tõstab pead ja mida on vaja teha, meil on vaja võidelda nende jõudude vastu, kes hä üritavad hävitada Euroopa Liitu, selles ei ole kahtlust. ja kaks aspekti on olulised. jah, tahetakse muuta Euroopat demok-, demokraatlikumaks. Brexiti puhul nõuti suveräänsust tagasi. inimesed ei tunnetanud, et Euroopa on nende Euroopa ja seda tuleb muuta. Euroopa Parlament on see koht, kus tuleb otsustada Euroopa tuleviku üle, meil on vaja demokraatlikku Euroopat. ja teine aspekt, meil on vaja mehhanismi, et kaitsta oma väärtusi, need on praegu saanud väljakutse ja jah, sõltumatu õigusriigi mehhanism tulevikuks ka peab saama Euroopa abirahasid kasutada sanktsioneerimaks neid, kes ei pea kinni meie põhimõtetest. suur tänu, Martin Veber, Jan Zahradil. Teie olete reformistide, konservatiivide liider, kas te tahate kaitsta Euroopat? ma arvan, et peamine probleem seisneb selles, et tavalised inimesed Euroopa Liidus ei hooli igapäevapoliitikast Nad on väsinud sellest Euroopa integratsioonist, nad tunnetavad, et Euroopa Liit sekkub nende igapäevaellu, ohustab nende traditsioonilist eluviisi, nende sotsiaalseid tavasid ja nii edasi. jah, ma olen väga Euroopa integratsiooni poolt ja Euroopa Liidu poolt, aga nagu ma alguses ütlesin, ma tahan Euroopat, mis vähem, aga paremini tegutseb oleks paindlik ja tuleb detsentraliseerida, ma ei arva, et rohkem ja rohkem, rohkem Euroopat oleks vastus igale probleemile. erinevalt sotsiaaldemokraatidest ja Rahvaparteist, kes on olnud võimul viimased kakskümmend viis aastat. ja ma ei arva, et nii muutusi saaks tekkida. Franz Timmermans well., härra Zahhardil teab suurepäraselt et meil on olnud erimeelsusi Poola valitsusega, kes kuulub teie perekonda viimastel aastatel ja mulle öeldi, et ei, ei, et muidu ärge tehke midagi, muidu ka poolakad tahavad lahkuda. kuidas te selgitate siis, et kolm aastat on olnud meil suured vastuolud selle valitsusega, aga samas Poola rahvas toetab meid rohkem kui kunagi varem. Nad tahavad kuuluda meie väärtuste süsteemi. jah, ma ei saa öelda Poola rahva kohta, aga toon omaenda koduriigi kohta näite, üheksakümmend protsenti tšehhidest tahavad jääda Euroopa Liitu see tähendab, et neile meeldib mm, integratsiooni idee aga, aga seitsekümmend viis protsenti ei taha eurot näha nii et jah, mõneti Euroopa Liit meeldib, aga mitte kõik, mis Euroopa Liidust tuleb ja siin tuleb leida õige tasakaal, Euroopa Liidu tasand ja liikmesriigi tasand. praegu on kallutatus väga Euroopa Liidu poole. ja Margarita Vestear, kas teil ka kostab enesekriitikat? And jah, miks ollakse euroskeptikud, sellel on palju põhjuseid, aga kõigepealt tuleb ennast muuta. seda, kuidas me räägime näiteks, tihtipeale me nagu salastame oma tegemised, kasutame igasuguseid lühendeid, digitaalsed õigused, meil on vaja oma sõnakasutust muuta, nimesildid maha võtta ja rääkida probleemist, asjast. aga me peame ka sellisel juhul tõtt rääkima ja võitlema libauudiste vastu ja rämpsuudiste vastu, mida me näeme enda ümber. see on üks lahendus, anda inimestele mõtteainet ja tulla tagasi tegelike arutelude juurde, kuidas panna meie demokraatia tööle igapäevaelus. me oleme ajast maas eh,, nii et väga kiiresti, Anna-Stiina, mis toimub sotsiaalmeedias? jah, tuhanded inimesed, viis tuhat inimest vaatavad Youtube'i, kakskümmend kaheksa tuhat Facebooki, seitse tuhat Twitteris ja eh, Twitter Belgias, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Soomes väga tubli. ja on küsimusi kõlanud konkreetsetel teemadel ja ka laiemaid teemasid on käsitletud, näiteks Itaaliast on küsimus, et miks peaks mingi natsionalistlik partei mind esindama, ma olen Euroopa-meelne. nii ja nüüd on viimane võimalus teil veel oma toetust näidata. niisiis, need T6 eh, eh, teil on võimalus nüüd eh, lõpusõna esitada. Franz Zimmermann, oi, vabandust, kolmkümmend eh, sekundit, sest me oleme graafikust maas. ja alustame Franz Timmermansiga, te kuulsite meid täna Te olete öelnud, kuulnud ära kõik erinevused ja ma loodan, et see aitab teil otsust teha järgmisel nädalal. aga on üks asi, mida ma teilt palun, mis iganes te valite, ärge muutuge ükskõikseks, valige. tehke nii, et teie häält on kuulda, kui te ei hääleta, siis keegi teine võtab teie hääle. see on nii nagu raha andmine kellelegi teisele, et tema saaks teie äh, tuleviku ära määrata valige Euroopa äh, Parlamendi valimistel, laske oma südamel kõneleda, valige see partei, kes teie arvates tei-, teie eest kõige paremini seisab, aga hääletage, ärge muutuge ükskõikseks. kui mul oleks võimalus küsida oma põllu äh,, oma vanaisa äh, põlvkonnalt, kas, mis te arvate, et see oleks, milline oleks parim Euroopa, mida te ette kujutaksite? on vaja kaitsta seda natsionalistide kirjust ei teist, ma tahan luua optimismi, ma tahan luua uue perspektiivi eh, Euroopale, ühisele Euroopale, ütlen uuesti. ma tahan seda teha demokraatlikult, aga teie peate ütlema, eh, kuidas, eh, milline on Euroopa Parlamendi koosseis, meie anname teile nõu, mil-, millised on äh, peamised teemad eelseisval viiel aastal, demokraatlik ja tugev Euroopa. Margarete, kaks asja. kõigepealt on oluline näidata, et me tõesti muutume ja kõige nähtavam viis on, on see, et meil on soolise tasakaalu äh, sooliselt tasakaalustatud komisjon, meeste-naiste arv on sama, see peegeldab meie ühiskondi. teiseks, Need väljakutsed, mida me täna arutame, need on keerulised, meil on vaja üksteist, et asi ära lahendada, aga seda, see vajab julgust iseendast üle saada, erinevustest üle saada, selleks, et leida ühiseid lahendusi muutuste jõud tuleb teilt, hääletamine on jõud, minge valima, inspireerige inimesi enda ümber ka hääletama minema. vastasel öö, korral on öö, on lihtsalt mõttetud valimised. Jan Zaradil, ma ütleksin, et tõenäoliselt mitte keegi siin laval ei ole rahul asjade seisuga Euroopa Liidus. aga igaühel on erinev retsept, äh, kuidas seda lahendada. minu riik liitus Euroopa Liiduga viisteist aastat tagasi. olen pärit üsna erinevast äh, Euroopa osast, erineva elukogemusega, erinev äh, arusaam Euroopa integratsiooni paradigmast ja tihti sellest ei saada aru teistes Euroopa osades, et me oleme tundlikumad küsimustes nagu riiklik iseseisvus äh,, suveräänsus, me saame koos töötada, koos tegutseda, me peame leidma viisi, kuidas leida ta-, õige tasakaal Euroopa tasandi ja riikliku tasandi vahel, nii nagu ma enne ütlesin, aitäh! Ska Keller kogu Euroopas tulevad noored inimesed tänavale, sest nad kardavad oma tuleviku pärast. Nad pööravad selle hirmu ja viha poliitikute vahel, nad tahavad selle eh, viha pöörata tegevuseks ja me peame tegema sama, me peame tegutsema, sest on lootust, et tulevik võib olla parem, seda on võimalik ära teha, aga see vajab muutust ja julgust. see vajab jõulist jõudu Euroopa Parlamendis, mis vaidleb kliimamuutuse, kliimakai-, äh, keskkonnakaitse ja sotsiaalse muutuse eest, mitte ainult häältes, vaid ka tegu, sõnades, vaid ka tegudes ja seda lubavad äh, kõik rohelised. me nägime, et äh, Euroopa juhid räägivad, aga nad ei tee midagi Nad ei tegele kliimamuutustega, nad ei tegele vaesusega, nad ei tegele maksupettustega. meie soovime Euroopat, mis nende probleemidega tegeleks. me sooviks, et Hispaanias toetataks eh, feminismi Euroopat, et Itaalias eh, toetataks Euroopat, mitte fašismi. me soovime, et kõik Euroopa riigid eh, saaks toetada sotsiaalset Euroopat, mis aitaks neil väärikalt elada. me soovime, et Euroopa muudaks oma oma nägu ning me soovime, et toetatakse Euroopa vasakpoolseid, kes võivad ainsana seda teha. Our... suur aitäh, nii kogu ja sellega me lõpetame oma tänase debati, loodetavasti leid-, leidsite kellegi, kellest saaks hea Euroopa Komisjoni järgmine president, nii või naa, tänakem kõik koos äh, kuute kandidaati aitäh nende debattide eest ja Anna-Stiina lõpuks, mis online'is toimub? see oli väga elav, te saatsite meil nii palju vihjeid, me ei jõudnud kõiki ette näha, mõned palusid rohkem kajastust Euroopa valimistel ja äh, Säuts äh, Prantsuse ajakirjanikult, milles käis tänane arutelu, lugupidav ja tähendusega arutelu. suur aitäh, Anna-Stiina ja teile kõigile siin parlamendis ja ka kodus, ärge unustage, kasutage oma võimalust hääletada kahekümne kolmandast kahekümne kuuenda maini, sõltuvalt sellest, kus te elate. aga Euroopa visioon, Eurovisiooni debatt, eh, head õhtut, head õhtut!